taas alustame istungit, jäin hiljaks, vabandan, protokoll on veebilehel üleval, kas kellelgi on vastuväiteid sellele, ei tundu olevat, sellisel juhul on protokoll vastu võetud, nii nagu ta on. järgmine päev